ja see puudutab äh, tsüaniidi äh, kasutamise keelustamist äh, kaevandamisel. härra Messaros. Messaros, take the floor. köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha az Európai Unió teljes területére... Suur tänu. Mina paluksin, et ähm, tsüaniidi kasutamise keelt laiendak-, kohaldataks terves Euroopa Liidus ja et äh, keelustataks äh, tsüaniidi kasutamine, sest sellega kaasneb äh, väga mürgiste ainete sattumine ka meie vetesse, see juhtus näiteks Ungaris ning see kahjustas suurel määral meie faunat ka Slovakkias. Slovakkia sai sellest kannatada, sellepärast et see, see as-, juhtum leidis aset piiri piirkonnas tegu ei ole mitte kahe liikmesriigi vahelise küsimusega, vaid tegu, see puudutab tervet Euroopa Liitu, see puudutab meie jätkusuutlikku arengut ja seetõttu ma tervitaksin kõiki neid, kes toetasid äh, tsüaniidi kasutamise keelustamist. suur tänu ja nüüd härra Ugias. suur aitäh, äh, härra president, me leiame, et tuleb keelustada nüüd kaevandamistehnikad, eh, mille raames kasutatakse tsüaniidi. Eh, see tekitab erinevaid ohte, mis on äärmiselt tõsised eh, nii inimeste kui ka loomade tervistele. Itaalia delegatsioon, liberaalide fraktsioon ei taha üldse alustadagi läbirääkimisi eh, niivõrd olulise inimõiguse kui eh, inimeste tervis üle, seda selleks, et mõned rahvusvahelised ettevõtted võiksid sellest kasu saada. me räägime siin kulla kavandamisest, mitte sellest, et kartuleid kasvatatakse, nii et need ettevõtted võiksid osa oma tuludest pühendada näiteks uute tehnoloogiate alal tehtavatele eh, teadusuuringutele. aitäh, härra Ogias! härra Vadim Turol. Doamnelor și domnilor, mulțumesc celor aproape 500 de colegi ai noștri. Suur tänu. Mina sooviksin tänada neid äh, kolleege, kes äh, hääletasid tsüaniidi kasutamise keelustamise vastu, sellepärast kui me ütleme tsüaniid, siis me mõtleme, ütleme surm. see on toetanud väga äh, Rumeeniat ja Transilvaania piirkonnas on väga, väga suured kullavarud ja äh, hõbedat ning ka teisi väärismetalle. kuid kohalik äh, maffia, mis on seotud ka rahvusvahelise maffiaorganisatsiooniga, üritavad oma kätt sellele, nendele varudele peale panna ja kasutada selleks ka äh, massiivset propagandat. tsüaniidi kasutamine aga avaldaks hävitavat mõju ümbritsevale keskkonnale. see, see tähendaks seal piirkonnas asuvate ähm, surnuaedade, kirikute ja ka äh, Rooma aegadest pärit ähm, arheoloogiliste mälestiste hävitamist. Euroopal on juba olnud üks Tšernobõli katastroof, meil ei ole vaja veel ühte. härra Preda järgmisena Am... suur tänu, härra president. mina hääletasin eile vastu sellele resolutsioonile. sellepärast see, seda palus minult kohalik äh, kogukond. sellepärast, et kohalik kogukond näeb seda kui ohtu äh, nende elupaigale nelikümmend minu kolleegi nõudsid ka uurimust, mis äh, tegeleks äh, mõjuanalüüsiga keskkonnale ning äh, see oleks väga õige žest. vastasel korral see arutelu tulemus ainult hävitaks selle kogukonna tuleviku väljavaateid. suur tänu, me jätkame nüüd härra Mendeste Viigo esimese raportiga aluslepingute muutmine ja proua Oviir soovib sõna. proua Oviir. proua Oviir ei ole saalis siis jätkame hääletusselgitusi Kõrgõzstani resolutsiooniga, kaks kõnelejat soovivad sõna võtta, kõigepealt härra Higins. härra Higins rutab oma mikrofoni juurde. härra Higins saab sõna yes,. Uh, But... suur tänu, härra president. härra president ma tahaksin küsida teilt, kui lubate, miks nii paljud liikmed võivad siin saalis kõva häälega väga ebaviisakalt oma eravestluse pidada sel ajal, kui teised äh, saadikud tahavad oma arvamust avaldada? kallid kolleegid äh,, asepresident härra Joe Biden jõuab siia viie kuni kümne minuti pärast, palun püüdke nii kaua vaikselt olla, nii et meie teised kolleegid saaksid rääkida rahulikus ja vaikses õhkkonnas. härra Higins, palun. suur tänu, härra president mina jäin ärapooletuks Kõrgõzstani resolutsiooni teemadel. viis aastat tagasi Kõrgõzstani rahvas mobiliseerus, osales tulpide ja revolutsioonis korruptiivse režiimi vastu ja omaenda heaolu nimel ja kahjuks see valitsus, kes siis võimule sai, pettis kõiki rahvaste loot-, rahva lootusi ja osutus korruptiivseks režiimiks. ja uus valitsus on Bakijevi kloonid, nad ei tunne huvi rahva heaolu pärast, ma toetan oma kol-, sotsiaaldemokraatidest kolleege, kes tahavad uusi parlamendivali-, valimisi ja ma tahan, et me rõhutaksime, et mitte midagi ei muutu, kui töörahvas ei sea oma kandidaate ja töörahvaparteide kaardis äh, kandidaate ametisse, et neoliberalistlikud, kapitalistlikud suundumused maha suruda ja viia läbi tõeline demokraatlik muutus, äh, mis äh, mida juhiksid äh, rahva poolt valitud institutsioonid äh, ja äh, mis tooks uue ajaga kõrgust. suur tänu, härra Higins ja järgmisena härra Petele raport. proua Margo Naitemiku Liene, palun. ja kallid kolleegid, palun olge vaiksed. suur aitäh, härra president see dokument võeti vastu suure häälteenamusega. keegi selle vastu ei olnud ning see on igati mõistetav, sellepärast et tervis puudutab meid kõiki ma tunnen head meelt äh, parlamendi töö üle ja tahaksin õnnitleda nii parlamenti kui äh, sa-, äh, kodanikke kui ka raportööri selle raporti vastuvõtmise eest, sellepärast et see viib meid uute töödeni, uute sammudeni võitlemaks vähktõve vastu ning võimaldab meil samuti võtta ennetavaid meetmeid. olukord on praegu murettekitav ja seetõttu me peame oma jõud ühendama selleks, et lahendust leida ma olen veendunud, et äh, üldine lähenemine vähktuvale peab olema meie prioriteediks nii liikmesriikide tasandil kui Euroopa tasandil, see peab kuuluma meie tervishoiustrateegiasse, me peame oma tööd kooskõlastama kõikidel tasanditel, et lõpuks ometi vähktuvast võitu saada, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Paška saab sõna suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. raport vähktõve vastu võitlemise meetme kohta räägib ennetamisest. me teame, et vähktõve ähm, esimeste märkide äh, leidmisel, äh, ravi rakendamisel on äh, väga edukad tulemused kontroll oleks äärmiselt hea ennetusmeede. see vähendaks ka äh, surmaga lõppevaid haigusjuhtumeid. selliseid meetodeid tuleks levita, levitada kõikidesse liikmesriikidesse. nii et ka nendes riikides, kus kogemusi ei ole nii palju, et ka seal võimalused äh, suureneksid patsientide jaoks ma loodan, et Euroopa Liit võtab meetmeid, et vähktõve vastu võidelda. suur tänu! suur tänu ja meie järgmine kõneleja on härra Bonsignore. suur tänu, härra president! mul on hea meel selle töö üle, mida tegi Keskkonnad, Rahvatervise ja Toiduohutuse Komisjon ja ma sooviksin õnnitleda ka härra raportööri, härra Peeterlet. tegu on väga tundliku teemaga, millega Euroopa Parlament on tegelenud selle, vastavalt Maailma Terviseorganisatsioonile. umbes kaks miljonit eurooplast surevad iga-aastaselt vähkkasvajatesse ning kümme protsenti nendest äh, vähkkasvajatest on tekkinud tänu vähki tekitavatele ainetele töökohal. aastaks kaks tuhat kakskümmend me peame äh, tõhusamaid meetmeid rakendama ja me peame ka artiklit kuuskümmend kuus rakendama, et kõikide äh, pädevate ja asjaosaliste riikidega töötada ka äh, ravimite väljatöötamise osas. suur tänu, lugupeetud äh, kolleegid, ma saan aru, et te kannatamatult ootate härra asepresidendi ootamist. aga me peame veel kümme minutit kannatlikuks jääma, nii et palun üritage olla vaikselt, et meie kolleegid saaksid rahulikult kõnelda. nüüd me jõuame proua Toia raporti juurde IKT aktiveerimine. ja ma näen, et äh, härra Mešaros soovib sõna võtta. köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, az informatika, az információs és kommunik-. suur tänu, IKT ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on viimaste aastate jooksul väga kiiresti arenenud. selle sektori areng on panustanud ka äh, teisi stagneeruvaid äh, sektoreid nagu nanotehnoloogia ja, ja mõõtmistehnoloogia sektorid. selle tõttu me ka tervitasime komisjoni ettepanekut, äh, mille eesmärgiks on IKT kasutamine Euroopa Liit, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamiseks. mina toetasin seda algatust. on äärmiselt oluline, et me saavutaksime enda seatud äh, eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kasutame selleks IKT-d. IKT on otsustava tähtsusega ka üleminekul energiatõhusale majandusele. me peame tervitama ka mõõtmisseadmete standardimist. me peame tulema välja algatuste paketiga, mis toetab ka vastavate teenuste levikut. suur tänu. järgmisena Vittorio Prodi raport, neli kõnelejat. kõigepealt proua Mateera signor presidente eh, dichiaro il mio voto favorevole e il mio sostegno al pregevole lavoro. suur tänu ma hääletasin selle poolt ja toetan ka härra Broodi suurepärast tööd see töö on krooniks Euroopa Komisjoni ära tehtud suurele tööle. mina tulen Lõuna-Itaaliast ja Vahemere piirkonnast minu kodukandi inimesed loodavad, et me oleme kliimamuutusteks valmis ka meie kodupiirkonnas. minu kodupiirkonnas elatuvad inimesed suures osas kalapüügist, põllumajandusest ja turismist. suurem osa meie kohalikest kogukondadest on nõndanimetatud nõrgemad sotsiaalsed rühmad ja meil oleks vaja solidaarsust erinevate piirkondade vahel, erinevate riikide vahel. ja seda ka uue strateegia raames väga raske on kõneleda siin saalis, kui äh, nii paljud inimesed oma juttu ajavad, aga ma tahaks rõhutada, et äh, solidaarsusfond on äh, suurepärane instrument, ma kirjutan raporti selle kohta Rahvaparteis ja ka tõesti sellistes tingimustes on absoluutselt võimatu kõneleda. proua Andrikiene. suur tänu härra president, ma toetan komisjoni valget raamatut ja ka härra Vittorio Prodi raportit valge raamat on hädavajalik, pidades silmas Kopenhaageni äh, kliimamuutuse tippkohtumise äh, tulemusi. Kopenhaageni tulemused olid ebapiisavad ja mittesiduv dokument, milles lepiti kokku Kopenhaagenis selleks, et äh, kliimamuutust kärpida ja kontrollida, ei ole piisav, meil oleks vaja midagi enamat, kallid kolleegid, me peame pöörama äh, eriti tähelepanu oma energiatootmisele me peame pingutama rohkem selleks, et meil oleks nähtav ühine energiapoliitika, me peame toetama ka teadusuuringuid keskkonnasõbralike tehnoloogiate kohta ja meil peavad olema ka selge õiguslik raamistik taastuva kütuste süv-, kasutuse süvalaiendamiseks meie majandusruumis. ma loodan, et see valge raamat aitab Euroopa Liidul liikuda õiges suunas ja viib ka meid konkreetsete poliitiliste sammudeni proua Kadenbach, palun. mina toetan kolleegi Proodi ettepanekut, aga minul tekitab mõningaid kõhklusi üks muudatusettepanek, mis esitati selle raporti kohta äh, Rahvaparteilt äh, ja härra Seeberi poolt. mina kardan, et sellisel viisil äh, konservatiivne tuumaenergia üritatakse tagaukse kaudu jälle sisse tuua. me peame siiski, me, me teame, et tuuma lobi üheks olulisemaks argumendiks on see, et see on keskkonnasõbralik energiaallikas, kuid mina leian, et see raport peab minema teises suunas, mina austerlasena ei leia, et aatomienergia, tuumaenergia on taastuv energiaallikas ja seetõttu ma hääletasin ka selle vastu. suur tänu, kolleegid. me nüüd katkestame hääletusselgitustega ja meil algab nüüd ametlik istung